meil on siin eh, endine kolleeg, kes asendab proua Georgieva kohe tema kohal. Merci. aitäh niisiis äh, alustame arutelu siis proua Gretu sõnavõtuga. Äh, proua president, lugupeetud Euroopa Komis-, Euroopa Parlamendi liikmed, äh, mul on väga hea tulla siia kotta tagasi ja seekord siis komisjoni nimel vastata Euroopa Parlamendi soovile ja teha avaldus siis rahuprotsessi kohta Põhja-Iirimaal Äh, see protsess puudutab kahte valitsust, Ühendkuningriigi valitsust ja Iiri Vabariigi valitsust, kes on palju aastaid teinud tihedat koostööd äh, ja rahuprotsess sai alguse siis, kui detsembris tuhat üheksasada üheksakümmend kolm kirjutati ühisdeklaratsioonile. Euroopa Liit tervitas selle deklaratsiooni allkirjustamist ja lubas toetada majanduslikku ja sotsiaalset progressi, progressi selles piirkonnas, sealhulgas neid programme, mida rahastati Euroopa tõukefondide läbi. Euroopa Liit ja Euroopa Liidu institutsioonid on saatnud äh, sinna piirkonda konsulteerivaid organeid, me oleme näidanud üle suurt huvi selle rahuprotsessi vastu ja minu jaoks on selline lähenemine täiesti normaalne, sellepärast et Euroopa Liit äh, saab olla edukas ainult siis, kui konfliktid lahendatakse. Äh, tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal kohe pärast seda, kui poolsõjaväelised organisatsioonid Põhja-Iirimaal teatasid, et vägivald lõpetatakse. komisjoni tollane president, president Jacques Delors äh, teatas, et komisjon on täielikult pühendunud rahu ja leppimise menetlusele, seda toetas ka Euroopa Parlament ning komisjon otsustas välja pakkuda uue toetuspaketi selleks, et aidata kaasa leppimisprotsessile ning majanduslikule ja sotsiaalsele ülesehitusele. tegemist oli uue ja innovaatilise eh, toetusprogrammiga, Peace Program oli selle programmi nimi, liikmesriigid kiitsid selle heaks tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal, see hõlmas siis Põhja-Iirimaad ja Iirimaa, Iiri Vabariigi põhjapoolseid krahvkondi tuhat üheksasada üheksakümmend viis kuni kaks tuhat kolmteist on Euroopa Liit eraldanud ligemale üks koma kolm miljardit eurot selle programmi raames. me oleme siis toetanud kogukonnaüleseid projekte sotsiaal- ja majandusvallas ning oleme üritanud niimoodi minevikupärandist jagu saada komisjon äh, on äh, perioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, koos parlamendi ja liikmesriikidega leppinud kokku uue PIS programmi osas ligemale kakssada kolmkümmend miljonit eh, eurot eraldatakse ja sinna lisandub veel nelikümmend miljonit liikmesriikide panust. lugupeetud eh, saadikud, eh, neid Peace prog-, programme peetakse edukateks, nad on aidanud saavutada palju olulisi tulemusi ja nagu ma ütlesin, tegemist on siis protsessiga, rahuprotsessiga, mis hõlmab eelkõige kahte liikmesriiki ja me oleme alati tunnistanud, et Peace programmi raames ei ole võimalik lahendada probleeme kiiresti, tegemist on strateegilise programmiga, mis edendab pikaajalist partnerlust ja samuti kogukonnaülest ja piiriülest koostööd PIS programmi hindamine on näidanud, et need programmid on mõjunud äh, positiivselt nii Põhja-Iirimaale kui ka Iiri Vabariigi põhjapoolsetele piirkondadele. Äh, see, need programmid on puudutanud siis rohkem kui miljonit inimest, on äh, aidanud kogukondi lähendada, usaldust uuesti üles ehitada ja luua niimoodi alused ühiseks tulevikuks Äh, tõendid näitavad, et äh, see projekt, programm on aidanud muuta inimeste suhtumist, on aidanud neil üle saada oma eelarvamustest. inimesed on aru saanud, et tuleb austada mitmekesisust ja luua uus äh, ühiskond. näiteks on PIS programm keskendunud positiivsete suhete loomisele inimeste vahel, sellele, kuidas aidata inimestel minevikuga toime tulla. ligemale kakskümmend viis tuhat inimest selles, sellest piirkonnast on osalenud konfliktide lahendamise seminaridel, inimesed on saanud traumajärgset nõustamist ja ligemale tuhat inimest on osalenud siis ohvrite abistamise programmides. me Äh, pöörame tähelepanu ka järgmise põlvkonna toetamisele läbi nendiste pro programmide, mis tahavad just noortele inimestele äh, anda oskused ja pädevused äh, vägivalla vältimiseks. äärmiselt oluline on anda selle piirkonna inimestele omanditunne rahuprotsessis. me peame andma inimestele võimalusi leida oma lahendused programmidele me teame, et äh, praegu on rahuprotsessi tabanud mõningased tagasilöögid ja äh, Euroopa Liit äh, leiab, et, et Peace programmi vallas tuleb teha rohkem tööd, nagu me kõik teame, mitmeaastane finantsraamistik kahe tuhande neljateistkümnendaks, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja programmide regulatiivne raamistik, selles osas saavutati kokkulepe hiljem, kui me oleme soovinud kahe tuhat, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat neliteist Peace programmi eelnõu esitati liikmesriikidele kahekümne seitsmendal septembril ja komisjon praegu valmistab ette oma märkusi ning see uus programm muuhulgas loob võimalused ka Põhja-Iiri noortele, äh, väga paljud võimalused Põhja-Iiri noortele, sest just nimelt noori me peame aitama, äh, kui me tahame luua sallivamat ühiskonda, ühiskonda, mis suudab mineviku vihkamise selja taha jätta ning äh, meie komisjonis ei äh, kohku tagasi selliste tundlike teemadega tegelemisest äh, ning me loodame, et kõik erakonnad endiselt toetavad seda uut programmi. oluline on meelde tuletada, et Peace programm on rahalises mõttes küll kõige olulisem, aga see ei ole ainus viis, kuidas Euroopa Liit rahuprotsessi on toetanud. Euroopa Liit on eraldanud peaaegu kolmsada viiskümmend miljonit eurot kahe aastakümne jooksul rahu ja Äh, konsolideerimisprojektile Iirimaa rahvusvahelise fondi läbi. Äh, kahe tuhande seitsmendast aastal oleme siis äh, toetanud muutusi Iirimaal. härra Barroso lõi rakkerühma, mis uurib just nimelt selle regiooni võimalusi ning Äh, Iirimaa ja Põhja-Iirimaa on teinud äh, komisjoniga koostööd äh, ning selles rakkerühmas on tänapäeval kaheksateistkümne peadirektoraadi esindajad, kes äh, kõik aitavad kaasa äh, Iirimaa sotsiaalmajanduslikule arengule laiemas äh, perspektiivis. Te ilmselt olete näinud raportit, mis avaldati selle kuu alguses, kus tuuakse välja kõik see, mida rakkerühm seitsme aasta jooksul on teinud ja ma tean, et reaktsioon sellele raportile on olnud positiivne Äh, nii Põhja-Iirimaa äh, minister Robert Robinson kui äh, McInnes on kinnitanud, et tegemist on väga hea raportiga ja ma võin kinnitada, et uue komisjoni koosseisu ajal see rakkerühm jätkab oma tegevust. aitäh, proua volinik, selle sõnavõtu eest ja nüüd anname sõna fraktsioonide nimel esinejatele ja kõigepealt Rahvapartei nimel härra Kelly. härra Kelly, teil on kaks minutit Äh, mina olen, äh, olin eelmise mandaadi ajal Iirimaa Rahvusvahelise Fondi äh, raportöör ja oma delegatsiooni juhina Rahvapartei fraktsioonis on mul väga hea kõnelda siin parlamendis täna sellest rahuprotsessist ning iseäranis tahaksin tervitada siin volinikku, meie endist kolleegi. mul on väga hea meel, et ma saan siin just teie kohal olles sõna võtta kogu rahuprotsess Põhja-Iirimaal on olnud omamoodi ime, sellepärast äh, inimesed, kes vihkasid üksteist, äh, inimesed, äh, kes üksteist peale relvaga sihtisid, on pärast suure reede lepingu le,, lepet asunud leppimise teele ja viimase paarikümne aasta jooksul on asjad olnud tõesti üsna head ja inimesed, kes Äh, selles protsessis on osalenud, käivad, võivad kinnitada, et äh, see protsess on olnud oluline. nüüd on aga jõutud ummikusse. Äh, mina nimetaksin seda tõesti ummikuks, mitte lõpe, lõpuks, sellepärast et meil on probleeme, mis vajab lahendada ja ma loodan, et kõik osapooled tulevad kokku ja teevad seda avatud vaimus. viimase paari nädala jooksul on härra McInnes ja täna siis härra Robinson äh, Äh, ütles samuti, et äh, Euroopat äh, peetakse Põhja-Iirimaa sõbraks ja just nimelt sellest vaimus esitame ka selle resolutsiooni, sellepärast et inimesed Põhja-Iirimaal soovivad rahu. ma olen oma kolleegidega hiljuti arutanud käimasolevaid rahuprojekte ning ma tahan, ma tean, et kohapeal inimesed soovivad, et need projektid ja programmid jätkuksid ja on nüüd väga oluline, et kõik poliit-, poliitilised osapooled tuleksid kokku ja äh, äh, lahendaksid need probleemid, mis meil praegu edasiminemist takistavad, aitäh! Äh, härra Kelly, teile on äh, sinise kaardi küsimus, kas olete valmis sellele vastama? härra Kelly, kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? Teil on kolmkümmend minutit, kolmkümmend sekundit aega Äh, härra Kelly, ma olen nõus äh, kõigega, mida te ütlesite ja me kõik soovime, et asjad liigusid edasi, aga on paar minevikupärandi küsimust. Äh, ma loodan, et teie ja kõik Põhja-Iirimaal toetate mind. minu valimisringkond on Birminghamis ja äh, pommirünnakutes süüdi mõistetud ei tea endiselt, kes need tegelikult süüdlased on. kas te aitate mul ka nende äh, süüdlaste peredele mingit selgust tuua? härra Kelly, palun. jah, nagu öeldud, ähm, on äh, minevikupärand, minevikuprobleemid, mis vajavad lahendamist. mõnedega nendest on viimastel aastatel tegeletud, mõnedega tegeldakse edasi Äh, ma arvan, et see on osaks kogu sellest rahuprotsessist, et inimesed vaatavad, milline on olukord, vaatavad, mis juhtus ning äh, lähenevad sellele olukorrale, saavutamaks rahu ja õiglust kõigile, kes selles protsessis olid osalised. Äh, ei ma, ei ole õige hakata siin parlamendis kedagi süüdi mõistma, tänapäeval soovivad kõik rahud, rahu, kõik soovivad, et asi ükskord lõpeks ja õiglus võidaks, aitäh! ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Muras kaheks minutiks suur tänu, lugupeetud president. ja mina sooviksin samuti tervitada volinikku, kes on, äh, kes varem oli minu fraktsioonis. ma olin üks äh, resolutsiooni ettepaneku autoritest ja mul on väga suur au olnud seda tööd teha oma fraktsiooni nimel meie Euroopa Parlamendis kõik tahame püsivat lahendust äh, konfliktile ja ma arvan, et see resolutsiooni ettepanek on väga hea meeldetuletus ja me oleme näinud siinkohal väga head näidet konflikti lahenduse kohta Euroopa Liidus ja väljaspool. loomulikult on tegemist väga erilise osaga meie ajaloost Ühendkuningriigile ja Iirimaale ja Põhjamaa, Põhja-Iirimaa puhul ja tegemist on väga erilise hetkega ja härra Nicholson hetke pärast äh, loomulikult viitab sellele, me kõik oleme, äh, meil kõigil on väga erilised sidemed oma partei kaudu, näiteks Sinn Feiniga äh, koostööst perekondadest, me rääkisime lepitusest, meil kõigil on konkreetsed kogemused lepituse kohta ja me kõik tahame näha samu tulemusi, nii nagu ka siin resolutsioonis on, et äh, küsimustele leitaks lahendused ja me ei tohiks kuidagi alahinnata selles arutelus ühtegi nüanssi. tegemist on delikaatsete poliitiliste läbirääkimistega ja üldiselt on protsess olnud õigel teel ja edu, saavutatud edusammud on positiivseks näiteks. õppetunnid, mida me võime rahuprotsessist õppida, on empaatia, on see, et empaatia on väga oluline, kõik osapeavad peavad mõistma vastaspoolt, selle ootusi läbirääkimiste käigus peavad konflikti osapooled oma vastaspoole olukorda seadma, see aitab julgustada kompromissi saavutamist ja me kõik teame, et poliitika on kompromissi kunst, Euroopa Liidu roll on olnud väga oluline, nagu volinik selgitas, siis me oleme uhked Euroopa Liidu rolli osas ja loodetavasti saame panustada Põhja-Iiri rahuprotsessi. kõnelejad katkestatakse suur tänu, kolleeg Moraes. järgmiseks saab sõna härra Nikolson, poolteist minutit, palun, ECR-i nimel suur tänu, lugupeetud president. ka mina tahaksin tervitada volinikku siin parlamendis ja jään ootama koostööd teiega ja loodan siiralt, teades küll, et te olete alles tööle asa-, asunud, siis näeme, mõistate juba, kui head tööd Euroopa on teinud. ja kasutaksin seda võimalust et Euroopa Liit saab äh, taaskord rõhutada oma toetust Põhja-Iirimaale. viimastel aastakümnetel on palju saavutatud, samas äh, väike vähemus tahab ikka veel äh, tuua, luua terrorit, siis Põhja-Iiri elanikud soovivad vaadata tulevikku ja parema ühiskonna suunas. ma tervitan seda pühendumust, et koli, volinik jätkab Põhja-Iirimaa rahuprotsessi toetamist erinevad äh, rahuprogrammid on äh, tunnistuseks olnud edusammudele, rakkerühm on samuti väga oluline märk sellest, et Euroopa Liidu äh, pühendumus edusammudesse on tähtis ja me mõistame, et see protsess ei ole veel möödas, rahuprotsessil on veel oluline roll täita ja väga paljutõotav on see, et volinik Reetu peab rakkerühma väga hästi silmas. teatud hetkel aastaid tagasi arvasid inimesed, et Põhja-Iirimaal on kõik saavutatud. kõnelejad katkestatakse. suur tänu. nüüd saab sõna proua Arkin, poolteist minutit ALDE fraktsiooni nimel suur tänu, lugupeetud president, ka mina sooviksin tänada, tervitada volinikku parlamendis täna õhtul. kui me vaatame oma ajalugu, siis põhieesmärk Euroopa Liidu loomisel oli lõpetada kõik sõjad meie piirides ja leida vahendeid, kuidas äh, üheskoos elada. paljudele inimestele, eriti nendel, kellel ei ole sõjast mingit mälestust, tundub see väga lihtne ja konkreetne ja võib-olla ka mitte oluline eesmärk, sest nad on harjunud äh, elama rahuajal ja see on lihtsalt äh, loomulik osa nende elust ja nii peab see ka igavesti olema, aga samas ei ole rahu iseenesestmõistetav, see ei ole kunagi lõplikult saavutatud mitte kuskil, tegemist on protsessiga ja see on, kehtib nii Mandri-Euroopas kui ka Põhja-Iirimaal. rahuloomine Põhja-Iirimaal on ikka veel lapsekingades, me ei räägi enam vastsündinust, aga samas vajab Iiri, Põhja-Iirimaa abi nagu iga lapsekingades, lapse puhul võib teda ümber lükata väga lihtsate probleemidega, me peame aitama astuda uusi samme, sest muud võimalust ei ole. Euroopa Liit on olnud väga hea vahendaja ja on paika pannud mitmeid programme, viimased kaks neist on oma prioriteedid seadnud lepitumi, lepitamisele ning uued rahastamisvahendid keskenduvad noortele ja lastele. rääkides noortest ja lastest, siis minu arvates on väga rohkem, on vaja rohkem rõhutada integratsiooni ja haridusprotsessile, kus me viime kokku erinevad kogukonnad, kes saaksid kõik äh, luua uut tulevikku. suur tänu nüüd äh, proua Anderson, poolteist minutit kuue nimel kolm nädalat tagasi eh, minister Martin McInnes eh, teavitas meid eh, Põhja-Iirimaa rahuprotsessist. lähtudes Schulzi märgustest Strasbourgis, mis viitas Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi toe valmisolekule, julgustasime kõiki osapooli toetama konstruktiivselt pikema perspektiiviga kokkuleppe saavutamisele ning Eh, suure reede kokkuleppe täitmisele. eile tervitasin ma eh, eh, esindajad, kes siin kohal olid ja näitas ja võtsin seda kui märget, et nad on valmis kaasa lööma konstruktiivselt. Euroopa Liit peab jätkuvalt toetama Põhja-Iirimaa rahuprotsessi ja seda on ka tehtud, äh, lähtudes äh, Barroso rakkerühmast, erinevatest programmidest ja erinevate volinike tegudest ja tänan teid kõiki selle eest. see resolutsioon on paljude, kuue fraktsiooni rahvasaadikute äh, koostöö tulemuseks Euroopa Parlamendis konstruktiivne dialoog on viinud selle resolutsiooni koostamiseni, mis peab arvesse võtma kõiki osapooli ja seda peavad toetama ka Suurbritannia ja Iiri valitsused. lepitus võtab väga palju aega, aga mina usun, et me jõuame selleni, kui me kõik mõistame, et kas me kaotame üheskoos või siis võidame üheskoos. suur tänu teile kõigile. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Taylor. palun, teil on üks minut suur tänu, lugupeetud president, head kolleegid. paljud inimesed väljaspoolt Iirimaad arvavad, et probleemid on ühel pool relvad on konfiskeeritud, relvarahu on kokku lepitud, aga Iiri rahuprotsessiga on veel väga palju edasi liikuda, enne kui tõeline rahu on saavutatud. rahuprotsess vajab alati äh, muudatust ja jälgimist. minu poeg ja mu perekond just kolisid äh, Belfasti lähedale. seega on mul olnud võimalus ise kogeda, milline on see äh, vägivaldne ja kuritegelik tegevus kogukonnas, mis on jäänud äh, tähelepanuta. ja mulle tundub, et need tegevused justkui toimiks kusagil väljaspool tavapärast ähm, kultuurilist ja religioosset erisust mingis erikeskkonnas. Äh, me peame liikuma kaugemale vägivallast ja meil äh, rohelised toetavad äh, seda resolutsiooni ettepanekut. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Not-, Notal, palun, teil on üks minut. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik pärast seda, kui tähistati kahekümne viie aasta möödumist Berliini müüri langemisest, tuletaksin meelde, et Belfastis on need müürid veel üleval, mis eraldavad kogukondi. meil võib olla küll teatud rahu, aga kus on see õitseng? kui Ühendkuningriigile anti ühe koma seitsme miljardiline arve Euroopa Liidult, sai Põhja-Iirimaa saja miljardi arve Ühendkuningriigilt selleks, et eelarvet Äh, tasakaalu viia. meil on ka väga suur töötus, selle asemel, et äh, iga aasta annaks Ühendkuningriik viiskümmend viis miljardit eurot äh, üle, võiks seda kasutada, Euroopa Liidule võiks seda kasutada Põhja-Iirimaal, kus seda on väga vaja, rahu on suurepärane, me oleme kõik sellega nõus, aga ma arvan, et me oleme jätnud Põhja-Iirimaa majanduslikku metsikusse peale seda verist sõda. seega minu arvates kõik äh, osapooled, Ühendkuningriik, Iirimaa, ameeriklased, Euroopa Liit on rahaliselt ebaõnnestunud ähm, püsiva rahu tagamist ja väga palju on vaja veel teha, suur tänu. Äh, kas te olete, jah, härra Brock, te võite esitada küsimuse. härra äh, Nutal härra Natal, kas teil häbi ei ole? teie sisepoliitika, see, kuidas te siin valesid majanduslikke ja rahanumbreid toote välja ja kasutate seda kõike ära sisemiseks propagandaks oma koduriigis. samal ajal me Riiaga räägime siin rahuprotsessist, rahuprotsessist, mille puhul ka Euroopa Liit teie riigis väga tähtsat rolli mängis. Te peaksite seda rahuprotsessi kasutama oma valimiskampaanias. see, kuidas teie selle siin välja tõite, oli lihtsalt odav ja ei vääri üldse rääkimist. mikrofon. see kõik on väga lihtne ja tõsi on see, mida volinik enne ütles, et kolmsada viiskümmend miljonit eurot, mis kümne aasta jooksul antakse üle, see on kuus päeva sellest, Ähm, summast, mis meie kanname üle Euroopa Liidule. mulle tõesti meeldib, äh, meeldiks see, kui me ei oleks Euroopa Liidus, sest me oleks demokraatlikum ja õitsvam kui see, kui me oleme siin praegu selles äh, korruptiivses organisatsioonis. aga tegelikult rahuprotsess läheb ju edasi, aga samal ajal majanduslikult on Põhja-Iirimaa stagneerunud ja kui me äh, hoiame nüüd raha kokku ja Euroopa Liidul ei maksa, siis me saame investeerida veelgi rohkem Põhja-Iirimaale. aitäh. järgmine kõneleja, proua Tots, poolteist minutit, palun. kõnelejal puudub mikrofon. Äh, aitäh, äh, president, äh, volinik. Euroopa Liit on pikka aega olnud Põhja-Iirimaa sõber ja mul on täna õhtul väga hea meel kuulda, et selline sõprus ja toetus jätkub. Põhja-Iirimaa hindab seda toetust, me jätkame äh, loomas, äh, me loome endiselt rahumeelset ja jõukamat ühiskonda äh, me oleme viimastel aastatel teinud suuri samme edasi, oleme astunud suuri samme normaalse rahumeelse ühiskonna suunas Need, kes soovisid terrorismi, ei ole suutnud äh, oma eesmärke saavutada. Äh, ja ka unionistidel pole õnnestunud äh, oma eesmärke saavutada me seisame praegu silmitsi ohuga äh, lõhestavast Iirimaa vabariiklusest ja me peame hoolitsema praegu selle eest, et poliitika ja demokraatia jääksid peale. meie eesmärk on luua jõukam ja äh, lugupidavam Põhja-Iirimaa. poliitiline stabiilsus äh, meie demokraatlike institutsioonide tõhus toimimine on oluline selle demokraatliku reaalsuse loomisel. kõik hiljutised uuringud näitavad, et toetatakse seda, et äh, Põhja-Iirimaa jääks Ühendkuningriigi osaks ja see toetus on suurem kui kunagi varem meie ajaloos. ja see toetus äh, tugineb äh, Äh, Põhja-Iirimaa traditsioonidele. kui need poliitilised kõnelused jätkuvad, mille, nende kõneluste eesmärk on lahendamata probleemide lahendamine, äh, sealhulgas ka siis valitsuse toimimine, äh, toimub see positiivses õhkkonnas. minu erakond soovib normaalseid valitsusstruktuure, ratsionaalset otsuste langetamist ja head valitsemist Põhja-Iirimaal. képviselő asszony aitäh. Teile on sinise kaardi küsimus, kas olete valmis sellele vastama? Teil on kolmkümmend sekundit. mikrofon. palun pange mikrofon sisse. nii, jah, mikrofon on nüüd sees Äh, proua Toots, te mainisite seda, et äh, Põhja-Iirimaal tahetakse praegu väga tugevalt jääda Ühendkuningriigi koosseisu, mul on selle üle hea meel, aga kui härra Nuttall saab oma soovi, siis Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, kas äh, see teie arvates tugevdaks katoliiklaste soovi liituda Iiri Vabariigiga ja muudaks kogu dünaamikat Põhja-Iirimaal? palun vastake küsimusele ja palun pange mikrofon ka sisse. jah, näib, et mikrofonidega on siin midagi lahti. aitäh selle küsimuse eest mina ütlesin, et eh, toetus Põhja-Iirimaa jäämisele Ühendkuningriigi eh, on praegu kõige tugevam ja ma ütlen seda tuginedes siis nendele uuringutele, mida sõltumatud organisatsioonid Põhja-Iirimaal on läbi viinud. see näitab, et üha rohkem ja rohkem inimesi Põhja-Iirimaal identifitseerivad ennast Ühendkuningriigiga ja, ja nad peavad ka ennast põhjaiirlasteks ja see on väga huvitav areng. mina ei usu, et on mingi soov äh, taasühineda äh, Iirimaa Vabariigiga, ma ei usu, et äh, see aset leiab kindlasti mitte aastast kaks tuhat kuusteist ja, ja kui see toimub, siis ainult läbi rahvademokraatliku tahe, tahte, praegu küll mingeid märke selle kohta ei ole, niimoodi läheb, meie tahame edasi olla Briti kodanikud, aitäh. aitäh Äh, selle vastuse eest. Äh, härra Gonzales Pons saab sõna kaheks minutiks, palun. celebramos la presentación de esta resolución que pretende impulsar un meie tervitame seda resolutsiooni ettepanekut, meil on väga hea meel, et äh, Põhja-Iirimaa rahuprotsessi toetatakse, kuigi praegu on jäänud mulje, et protsess on stagneerunud. meil on moraalne kohustus mitte unustada, mis on juhtunud. Need sündmused olid õudsed me ei tohi unustada seda, mis Iirimaal juhtus ja me ei tohi ära unustada nende sündmuste põhjuseid, miks tapeti äh, tapeti Euroopa Liidu nimel, tapeti nende veendumuste nimel, millesse me usume. tegemist oli relvastatud konfliktiga ja ohvreid oli palju. me peame toetama rahuprotsessi, me peame äärmusluse välja juurima, me peame üksteise mõistmist toetama me ei tohi ära unustada seda, et äh, ohvrid on kõige tähtsamad ja ohvrid olid need, kes maksid selle terrorismi eest äh, hinda. volinik ütles seda ja see on täiesti õige, et see resolutsioon puudutab ainult Põhja-Iirimaad, kuid hispaanlased sooviksid, et äh, igasugune karistamatus ära kaob ja et see pandaks ka kirja, sest muidu karistatakse ohvreid kaks korda selle eest, mida terroristid tegid. meil on siin tegemist terro-, relvastatud terroristidega, kes võtsid paljudelt inimestelt elu. meil on vaja ka Euroopa ohvrite õiguste harta luua selleks, et terrorismi, terroristid saaksid teenitud karistuse ja ohvrid ei maksaks mitu korda hinda. tuleb hoolitseda selle eest, et kõik terroristlikud teod ka uurimist leiaks ja ohvrid jõuaksid kohtu ette. daamid ja härrad, karistamatus on ohvrite jaoks teiseks surmaks, kui terrorismi, terroristid ei pea kait-, oma tegude eest vastutama ja tõesti, selles resolutsioonis ei räägita mitte midagi terrorismi ohvritest ja mulle tundub, et tegemist on väga silmakirjaliku lähenemisega ja see viga tuleb parandada. aitäh, kallis kolleeg. järgmisena härra Žoregi Atondo, palun poolteist minutit. aitäh, proua president, lugupeetud volinik ma arvan, et tuleb äh, austada neid otsuseid, mis Iirimaal vastu võeti. tuleb tõesti mõelda selle peale, mida ütles Gandhi. ei ole mitte mingit teed rahule, rahu ongi tee. ja Iirimaa rahuprotsess on olnud väga pikk ja raske protsess, protsess, mille puhul meie peame aitama. kõik eurooplased peavad aitama ning kui Iirimaal jõutakse kokkuleppele, siis oleks see ju suurepärane. me peame mõistma seda, et see protsess, see pikk raske tee vajab äh, abi ja poliitilist toetust ja et alati tuleb rääkida ka sellest, millis, millised on asjad tegelikult, tuleb minna lepituse teed, kõik tuleb integreerida ja Euroopa peab Põhja-Iirimaad ka rahaliselt toetama. tegemist on aga väga raske teega, väga raske on üles ehitada rahu ja seetõttu on vaja Euroopa toetust, täpselt samamoodi nagu ka teised protsessid sarnased protsessid Euroopas, näiteks rahu Baskimaal ja Euroopa Liidu toetus on seal tõesti ülitähtis, ülitähtis selleks, et ellu jääda ja sellepärast tuleb meil nõuda seda, et ähm, poliitilised rühmitused Iirimaal tõesti lepiksid ja Euroopa peab siin oma panuse andma ning sellel pikal teel Iirimaad aitama. aitäh, järgmisena härra Temesmaeker, palun üks minut. suur tänu, proua esimees, ma toetan iirlasi, kuigi pole Iirimaalt pärit, aga mulle meeldib see riik. siin äh, eile mälestati meil Dix Möide äh, rahulepingut, tegemist on väikese linnakesega Flandrias, tegemist on linnaga, mis äh, näitab, kui tähtis on lepitus ja ühiste öö, äh, kokkulepete leidmine ja tõesti, Iirimaal tuleb ka mõelda poliitiliste juhtide julguse peale, tegelikult nii Iirimaal kui Ühendkuningriigis selleks, et Belfasti kokkuleppele jõuda ja Euroopa Liidus me oleme küll alati öelnud, et jah, et rahu tuleb saavutada, aga rahu ei ole iseenesestmõistetav ja meil on väga palju ohtusid. me peame arvestama sellega, et meil tuleb üheskoos töötada jätkusuutliku rahu nimel. me kõik vastutame Põhja-Iirimaa rahuprotsessi edu eest, selleks et sellest saaks tõesti äh, eeskujuga kõikidele teistele lahendatud ja lahendamata konfliktidele nii Euroopas kui väljaspool Euroopat ja näiteks üheks siin on, näiteks oleks siinsamas Baskimaa konflikt. Bieder Catherine képviselő asszony követ. aitäh, järgmisena proua Böder, palun. aitäh ja tere tulemast volinikule. Põhja-Iirimaa rahvas on ära käinud äh, pika tee suure reede lepingutest saadik. kohutav vägivald on muutunud minevikuks ning nüüd on olemas poliitilised institutsioonid, mis äh, esindavad kõiki osapooli Äh, igatahes äh, nagu Churchill ütles joo,, joo-joo on parem kui sõda <laughs> niisiis äh, on tõesti astutud suuri samme kõigi rahvusvaheliste organisatsioonide poolt, et lõhestatud ühiskond tegutseks ühiselt kõikehõlmava ja püsiva rahu nimel. aga lahendamata probleeme on veel endiselt, mis ei lase rahulepet täielikult ellu rakendada ning nende probleemidega tuleb tegeleda nii kiiresti kui võimalik. kogukonnad vahel on endiselt lõhesid, eriti hariduse ja eluaseme vallas ning sotsiaalsed ja majanduslikud probleemid sunnivad inimesi kuritegelikule teele. niimoodi levib asotsiaalne käitumine, vandalism ning me ei tohi seda lubada Euroopa Liidu Peace pro programm on väga hea programm kogukondade vahelise leppimise edendamiseks ning järgmise viie aasta jooksul peab Euroopa Liitu, Euroopa Liit aitama luua alused tõelisele ja püsivale rahule me tahame tänada kõiki, kes nendes programmides osalevad, täname neid. kogukondade lepitamine, lootuste ja, lootuse ja võimaluste loomine, kõnelemine, planeerimine, koostöötamine, see on see viis, kuidas me saame lubada, luua ühise ühiskonna kõigile Põhja-Iirimaa inimestele, aitäh. aitäh. ja nüüd saab sõna äh, nii rea-, proua Nii Riada Äh, aitäh. Iirimaa rahuprotsessi on tunnustatud kogu maailmas. see on olnud inspiratsiooniks ja lootuseks kõigile nendele, kes üritavad oma probleemi, probleeme lahendada ja kuigi suuri edusamme on tehtud, peame me seda protsessi tugevdama praegu on ülim aeg, et Iirimaa keeleseadus arutusele tuleks Äh, inimesed ei saa võib-olla alati aru, kuivõrd oluline on iiri keel meie kultuurile. Äh, võrdsus äh, peab olema meie ühiskonna keskmes ja on äärmiselt kahetsusväärne, et Richard Haasi ettepanekud ei läinud läbi, sest need oleksid aidanud kompromissi saavutada, aga ma olen kindel, et Euroopa Parlamendi toetusel saame ühiselt edasi liikuda ja luua lootusrikka tulevikku kõigile Iirimaal. aitäh! aitäh! ja nüüd saab äh, sõna Jill Evans, teil on üks minut. aitäh, äh, president volinik kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal sai Euroopa Liit Euro Nobeli rahupreemia Äh, selle eest, et ligemale kuus aastakümmet on andnud oma panuse rahusse ja leppimisse, demokraatiasse ja inimõigustesse Euroopas. paljud inimesed suhtusid sellesse tollal põlglikult, aga mina usun küll, et äh, Euroopa Liit saab rahvusvahelisel areenil rahule ja konfliktide ennetamise vallas palju äh, olulisemat rolli mängida paljudele, vaatamata paljudele positiivsetele sammudele, mis viimasel aastal on astutud, on Iirimaa rahuprotsessi vallas vaja veel üht-teist teha, aga jah, nagu ma ütlesin, suuri saavutusi on, vägivald on lõppenud, erinevad osapooled on läbirääkimiste laua taga. Äh, tuleb tegeleda konflikti põhjustega selleks, et suua jätkusuutlik rahu ja õiglane ühiskond. Äh, selleks läheb vaja äh, pikaajalisi jõupingutusi ja seetõttu on Euroopa Liidu Peace Programm ja komisjoni rakkerühm niivõrd oluline olulised. just nimelt praegu peame me siin parlamendis näitama üles tahet selleks, et Põhja-Iirimaal püsiks rahu ning samuti peame osutama praktilist toetust selle eesmärgi saavutamiseks. aitäh ja nüüd Deirdre Kloon järgmisena. palun. aitäh aitäh aitäh, äh, president, aitäh, volinik, selle sõnavõtu eest. Äh, aitäh, et rääkisite, millised vahendid on eraldatud rahuprotsessi toetuseks Põhja-Iirimaal. ma olen ise mõnede nende projektidega tutvunud ja olen äh, oma silmaga näinud, kuidas need projektid aitavad kogukondi lähendada ja toetavad iseäranis noori inimesi Äh, inimesi, kellest äh, võib saada ühel või teisel põhjusel vägivalla ohver, kas siis äh, füüsilise vägivalla ohver või kes võib sattuda siis kuritegelikule teele, lõpetada vanglas. niisiis töö, mida koha peal tehakse, on tõesti väga positiivne ning seetõttu ma tervitan seda. Äh, sellel nädalal äh, intensiivistusid ka kõnelused Belfastis, et lahendada veel äh, mõned olulised lahendamata küsimused. jah, nagu ma ütlesin, osad asjad venivad, on ummikuid, aga me ei saa siiski eirata kõike seda head, mida on saavutatud, me jätame koostööd Briti valitsusega ja Iirimaa valitsusega, teeme seda tööd kõigi Põhja-Iirimaa ja Iiri rahva hüvanguks hüva Äh, me peame äh, tegelema minevikuga ja minevikupärandiga ja ainult nii suudame toetada ohvreid ja äh, kannatanuid väga oluline on see, et meil on arusaamine, et ühiselt tegutsedes on meil nii palju võita ja vastasel juhul nii palju kahe, kaotada. me teeme edusamme, need edusammud jätkuvad ning ma tahaksin tänada kõiki parlamendisaadikuid nende toetuse eest ja kutsun kõiki osapooli üles toetama Iirimaa hüvanguks. aitäh ja nüüd saab sõna härra Downs. aitäh ma kunagi ei uskunud, et keegi siin ütleb, et see on minu maa ja mitte teie oma. ma ei tea, mida arvatakse, kui USA sekkus Põhja-Iiri rahuprotsessi, mis ometigi oluline. Äh, ma olen nõus sellega, mida siin äh, resolutsioonis öeldakse, suure reede kokkulepe, kõik aspektid tuleb võimalikult kiiresti ellu rakendada. Äh, minu jaoks oli väga hea meel teha koostööd Leibo-, Leiboristist Põhja-Iirimaa sekretäriga ning mul on tõesti väga hea meel, et asjad on jõudnud sinna, kuhu nad on jõudnud, aga selleks oli vaja tohutuid jõupingutusi kõigilt osapoolelt, aga need jõupingutused tasusid ennast ära ja äärmiselt oluline oli, et et kõik tunneksid ennast selles protsessis osalisena äh, lugupeetud president, äh, suure reede äh, leppe allkirjastamisest on üles kasvanud uus põlvkond ja see põlvkond ei tea suurt mineviku asjadest ja me peame hoolitsema selle eest, et see, mis kunagi juhtus, enam ei korduks. me peame üritama rahu saavutada poliitiliste vahenditega ja need, see ummikuprotsess praegu on jõudnud, ei tohi äh, püsima jääda, me peame leidma, äh, me tegema, peame tegema kõik äh, selleks, et ka uus põlvkond nõuaks, et nõustuks, et poliitiline lahendus on ainus ning seetõttu ma kutsun kõiki osapooli üles poliitiliselt, emotsionaalselt ja fina- ja rahaliselt pühenduma sellele, aitäh! Dans képviselő úr, elfogad egy kék kártyát? aitäh, teile on sinise kaardi küsimus. palun. tahaksin äh, tänada härra Tantsi, ma oletan, et tegemist on uue parlamendisaadikuga, sest ma pole teda varem näinud. Äh, äh, ma tahaksin öelda, et Põhja Äh, iirlased on äh, väga tänulikud äh, kogu selle koja toetuse eest. meie ei ole Põhja-Iirimaa konfliktis kunagi kellegi poolele asenenud ja see on väga oluline ja härra Brock, teil oli õigus, härra Natal ei ole küll siin, aga mina ei ole küll kindel, et Briti valitsus raha hakkaks Põhja-Iirimaale saatma. ma ja tahaksin veel mõningaid fakteid korrigeerida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 ma paluksin, et lugupeetud äh, kolleegid esitaksid sinise kaardi vooru raames tõesti küsimuse. Mm, härra Taans, kas te soovite vastata, kuigi teile küsimust tegelikult ei esitatud? hästi. Äh, läheme siis edasi ja proua Itanska lugupeetud president, daamid ja härrad, vaatamata ähm, suure reede kokkuleppele oleme näinud meeleavaldusi ja vägivallategusid, seega rahuprotsessi taaskäivitamine Põhja-Iirimaal peaks aitama meil lahendada, konflikti lahendada nii peatselt kui võimalik. ainult nii on meil võimalik vägivald lõpetada, ma toetan täielikult resolutsiooni ja ma olen täiesti veendunud, et rahuprotsessi on võimalik lahenda, edasi viia ilma vägivallata. Need meetmed ei mõjuta mitte ainult sotsiaalset ja majanduslikku olukorda, aga ka turvalist ja õitsvat tulevikku, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna härra Pikula, palun, teil on üks minut suur tänu ja tahaksin omalt poolt äh, samuti tervitada volinik Gretut siin. Daytoni kokkulepe ja muud kokkulepped on olnud väga olulised äh, äh, Bosnia-Hertsegoviinas sõja lõpetamisel. ning kõik äh, sammud on aidanud meil äh, edasi liikuda, samas äh, aga ei ole aidanud tagada toimivat riiki. Donua piirkond Horvaatias on kannatanud väga oluliste katastroofide tagajärjel ning selle piirkonna kujundamine, ümberkujundamine viinud sellele, et kaks kolmandikku elanikkonnast elab selles piirkonnas suure reede kokkuleppe juurde, see on äh, kõigile osapooltele kasulik. ja kui me suudame seda teha seal, siis suudame teha ka Moskvas ja Kiieviga, aitäh. suur tänu. Äh, lugupeetud äh, volinik, äh, mul on väga hea meel selles arutelus osaleda, kui me kuuleme täna, et on sellised usulised kogukonnad, kes omavahel läbi ei saa, siis me mõtleme, et see on kuskil Bagdadis äh, ja kui ma hakkasin äh, äh, uudiste äh, vastu huvi tundma, siis avastasin, et sellised asjad toimuvad ka Londonis, Derry's ja Belfastis. ja ma arvan, et see rahukokkulepe, mis Põhja-Iirimaal sõlmiti, on siiani olnud suur edu, väga vähe on neid inimesi, kes sooviksid, et konflikt jätkub ja see on põhjus ja miks me selle resolutsiooniga täna koostame, me tahame koos toetada seda rahuprotsessi, seda, see on olnud pikk protsess ja raske protsess ja kui on olnud edusamme, siis tuleb neid edusamme tervitada ja neid on tõesti olnud jah, äh, äh, tõepoolest äh, olukord meie riikides on erinev, aga see, mis toimub naaberriikides, puudutab meid kõiki ja seega me peame jätkama seda protsessi. ma loodan, et see protsess jätkub õiges suunas ja ma loodan, et konflikt ei jätku, vaatamata sellele, et on väike osa inimesi, kes seda soovivad, aitäh! suur tänu! ja sellega on äh, kõnelejate nimekiri läbi ja lähme vaba mikrofoni vooru juurde ja kõigepealt saab sõna proua Mäkkines. suur tänu, lugupeetud president, äh, suur tänu, lugupeetud volinik, et te tõite välja Euroopa Liidu rolli olulisust rahuprotsessis ja aitäh kõikidele Iiri kolleegidele, kes osalesid selles aruteludes, see on väga tähtis, sellepärast et see puudutab inimeste elu ja ma tahaksin siinkohal rõhutada, et kuigi siin on ära toodud see, et läbirääkimised on tupikus, siis me peaksime võib-olla viitama sellele, et see on läbi kukkunud me peame tegelikult rõhutama seda, et tegemist on ainult tupikuga ja osapooltel lasub vastutus nii Põhja-Iirimaal, Iirimaal kui ka Ühendkuningriigis selleks, et sealt tupikust välja tulla. mina kasvasin üles Põhja-Iirimaa piiri lähedal, iga hommik ärkasime üles, kuulates kohutavaid lugusid, kus inimesi mõrvati, emad, isad kogesid kohutavaid tegusid. minu lapsed ei tunne seda Iirimaad ja ma ei taha seda, selle tagasitulekut, äh, tegemist on väga olulise aruteluga ja tänan teid kõiki, aitäh! suur tänu! ja nüüd saab sõna proua Bilbao. suur tänu! lugupeetud president, mina tahaksin samuti toetada seda resolutsiooni ettepanekut, sest rahu, õiglus kõikide õiguste tagamine on väga oluline ning dialoog on äh, konflikti lahendamiseks sobiv viis. ja samuti tunnustan Euroopa Liidu rolli selles protsessis. see on kooskõlas Euroopa Liidu põhimõtetega stabiilsus ja õitseng on meile tähtsad terminid ja Euroopa Liidul on äh, oma sõna sekka öelda. Baski piirkonna juht töötab just seetõttu sel viisil, et et, et ka meie kogemus saaks äh, selle protsessi käigus arvesse võtta ja ma sooviksin, et äh, meile Baskimaale avaldataks sarnast toetust nagu Põhja-Iirimaa probleemi lahendamisse. suur tänu ja nüüd saab sõna järgmine kolleeg. suur tänu, lugupeetud president, minu arvates on tegemist olulise resolutsiooni ettepanekuga, ütleb härra Juaristi neid meetmeid on vaja veel täiendada ja täielikult rakendada selleni, ei ole veel jõutud kõikides piirkondades. sooviksin tänada volinik Gretut siinkohal öeldud, öeldu eest ja ka Regionaalarengu Komisjoni. me peame jätkama rahuprotsessi toetamist tervikuna. Euroopa panus rahu tagamisel on väga oluline ning resolutsioon, mis puudutab konflikti Euroopa territooriumil, on meile tähtis enamuste fraktsioonide toetus on resolutsioonile olemas ja fraktsioonid on mõistnud, et probleemidel on vaja silmi, silma vaadata selleks, et neid lahendada. tahaksin meelde tuletada, et komisjon peab äh, jätkama panustamist äh, ka Baskimaa konflikti lahendamisse, meil kõigil on võimalik sellest kasu lõigata. Äh, aitäh, tahtsin äh, oma austust avaldada kõikidele inimestele ja poliitikutele Põhja-Iirimaal, kes on äh, saavutanud selle eesmärgi ja nad on äh, sellele õudsele protsessile nüüd punkti pannud. meil on vaja tõesti õiglus jalule seada, inimestel on vaja teada saada, mis juhtus ja jällegi eh, tulen selle kahekümne ühe rühma juurde, need, kel, nende perekonnad, kel kelle lähedased tapeti Birminghami pommirünnakus, nad ei tea ikka veel, mis nende lähedastega juhtus. mitte keegi pole tõtt öelnud ja tõesti kutsun kõiki üles, kõik need Iirimaa head inimesed, poliitikud, tõesti sellele kahekümne ühele tuleb tõesti tagada õiglus, tuleb neile öelda, mis juhtus. ja ma tõesti soovin teile kõike head, tegemist on suurepärase tulemusega ja jumal kaitsku teid köszönöm képviselő. suur tänu, proua Toots. ma tahaksin teile öelda, et praegusel hetkel ei ole võimalus sinise kaardi küsimust esitada vaba mikrofoni voorus ja te saite juba sõna. seega ma teile enam sõna ei saa praegusel hetkel anda, vabandan selle pärast ning viimane sõnavõtja on härra Jakobitšitš različitost življenja bogatstvo je ustvari živi. suur tänu mingisugust alternatiivi dialoogile ja rahule ei ole erinevused äh, on äh, meie tugevuseks sallivus on samuti tugevuse allikaks mõnda aega tagasi piirkonnas kus mina elasin äh, oli sõda ja ka praegusel hetkel on keelelist sallimatust ja ma arvan, et Põhja-Iirimaal on üles näidatud väga suurt julgust ja Euroopa Liidu institutsioonid on teinud Põhja-Iirimaa heaoluks väga palju ja see on selle resolutsiooni eesmärgiks toetada nende vaprust, kes on endast nii palju andnud sallivus on oluline rahu tagamiseks Põhja-Iirimaal ja ma toetan seda resolutsiooni. suur tänu. sooviksin äh, teavitada kolleege, et meil on ühisresolutsiooni ettepanek ja nüüd tahaksin omalt poolt tervitada volinikku oma uues ametis ja tahaksin talle anda sõna, varem olime mõlemad asepresidendid parlamendis ja palun. suur tänu, kõigepealt tahaksin väljendada oma tänulikkust teie märkuste eest ja sooviksin tänada Euroopa Parlamenti võimaluse eest komisjoni nimel sõna võtta selles väga olulises arutelus nii nagu enamus äh, saadikuid viitasid, siis Euroopa rahuprotsess äh, on väga tähtis programm. see puudutab väga mitmeid erinevaid vahendeid ja loomulikult olen ma nõus teie kõigiga, et äh, selle konsolideerimine ning lepitus tähendab ka majanduskasvu ja töökohtade toetamist ja see on see, mille nimel me töötame selleks, et luua positiivseid äh, või väljavaateid, eriti noortele, me peame stabiliseerima majanduse ning peame äh, selle toimimist toetama. nii nagu mitmed teist ütlesite, siis loomulikult on väga valulik peale äh, Berliini müüri kahekümne viiendat langemise aastapäeva, kahekümne viiendat aastapäeva näha, et teatud kogukondades on äh, lõhestumine jätkuv, nii nagu Belfastis. loomulikult on Euroopa Liidul oma roll ja me oleme näidanud, et äh, riigid ja rahvad saavad kokku tulla ning nii äh, kogukondade kui ka piiriüleselt. Põhja Iirimaa, Iirimaa ja Ühendkuningriigi valitsused saavad lähtuda Euroopa Komisjoni täielikult toetusest, ka minu enda täielikust, kõigist jõupingutustest selleks, et lahendada olemasolevad probleemid, et tagada õitseng ja rahu. jään ootama tulevikus selle piirkonna külastamist, see on minu isiklikuks äh, prioriteediks uues komisjonis. ma ei väldi ka Baskimaa küsimust, mille tõstatasid siinkohal ka mõned liikmed ja nüüd ma räägiksin oma keeles edasi. ma äh, tahaksin öelda seda, et Euroopa Komisjon äh, on äh, tegelenud või reageerinud siis Põhja-Iirimaa Äh, puhul äh, Ühendkuning, Ühendkuningriigi ja Iirimaa valitsuse palvel. sama ei ole olu, aga olukord, kui me räägime Baskimaa probleemidest. Äh, Euroopa Komisjoni on nähtud kui osapoolt, kes aitab kaasa rahu loomisele ning ma tahaksin rõhutada veel ühte asja nimelt äh, komisjon äh, on äh, tõepoolest aidanud kaasa ka baskimajanduse kaasajalemisele läbi ühtekuuluvuspoliitika näiteks ning oleme teinud väga palju innovatsiooni edendamiseks, reindustrialiseerimiseks. Te teate väga hästi, et Bilbao linn on linn, mis peaaegu sajaprotsendiliselt on üles ehitatud Euroopa Liidu rahadega ja Äh, see on aidanud kaasa ka äh, jätkusuutlike töökohtade loomisele Baskimaal äh, selleks, et nõukogu, et komisjon saaks Baskimaad aidata, selleks peaks tulema ametlik taotlus komisjonile. ja me saame luua rakkerühma siis, kui konkreetne valitsus seda nõuab. suur tänu, see on minu esimene esinemine teie ees siin ja väga veider on teie ees seista nii-öelda teisel pool, aga suur tänu äh, teie kõigi toetusavalduste eest. Äh, suur tänu, volinik Gretu. aitäh. Äh, ja soovin teile edu tulevases töös, sooviksin kolleege informeerida et meil on resolutsiooni ettepanek, millele on alla kirjutanud kuus fraktsiooni ja aru, selle teema arutelu on nüüd lõppenud, hääletamine leiab aset homme. ning äh, nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde avaldus komisjoni asepresidendi ja äh, väli-